Kolleginnen und Kollegen. kolleegid, kallid kolleegid. alustame oma tänast koosolekut. Hello. Do you have any kas teil on midagi öelda päevakorra kohta? ei ole esimehe teadaanded. ma arvan, et homme palume endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia äh, raportööril ametlikult meile selgitada, milline on siis olukord äh, pärast nädalavahetusel juhtunud. võib-olla äh, võiksime seda arutada homme. niisiis, kas kellelgi on koosolekute protokollide kohta midagi öelda? ei ole, ei ole ja nüüd jõuame siis esimese tõelise päevakorrapunktini. Äh, selleks on äh, mõttevahetus äh, Gruusia presidendi Georgi Margvelašviliga. aitäh, härra president, et te täna siia tulite selleks, et arutada meiega olulisi küsimusi. meil seisab just ees Riia tippkohtumine see tippkohtumine on mõeldud meie partnerite ja sõprade jaoks, kellega teeme koostööd naabruspoliitika raames. me soovime tuge-, tugevdada eh, selle Euroopa osa riikide õigusi. me tahame rõhutada, et nendel riikidel on suveräänne õigus ise oma otsuseid langetada, sealhulgas ka võimalus ellu rakendada lepinguid, lepinguid näiteks, mis on sõlmitud Euroopa Liiduga. me leiame, et sellistes äh, tingimustes ei tohi kellelegi avaldada mingit survet. ei tohi lubada mingisugust agressiooni suuremate naabrite poolt, nagu toimub praegu Ukrainas teie riigil on ka sellega teatud kogemusi ning äh, võib-olla see peaks olema esimene asi, kus äh, saaksime teid aidata. tahaksime teid aidata siis assotsieerimisleppe ja vabakaubandusleppega, et mõlemad pooled saaksid seda ellu rakendada äh, selleks, et nendes riikides saaksid toimuda vajalikud üleminekuprotsessid et nendel riikidel oleks võimalik areneda korralikult demokraatia ja õigusriigi eh, põhimõtete suunas, et tekiks selline majanduslik ja sotsiaalne ühiskonnakord, mis tagaks kodanikele paremad eluväljavaated. Eh, ja tahaksime kõnelda teiega ka viisa liberaliseerimisest. möödunud nädalal toimus meil kohtumine rahvusparlamentide väliskomisjonide liikmetega ja me leppisime nendega kokku, et võiks koheselt sisse viia eh, viisarežiimi ähm, loobumise, aga vähemalt äh, senikaua, kui see veel võimalik ei ole, äh, loobume viisatasudest äh, näiteks kas või noorte inimeste puhul, no et noored gruusi-, grusiinid saaksid näiteks tulla Euroopla, Euroopasse ja seda, miks mitte ka anda selline õigus noortele venelastele sest mida vähem, mida rohkem nad Euroopas käivad, seda suurem on võimalus, et nad ka teistsugust maailmapilti näevad. ja nüüd annaksingi teile võimaluse sõna võtta ja seejärel saab sõna härra Karim, kas härra Karim on kohal, ta ei ole veel jõudnud. tema on siis äh, Gruusiaga suhete arendamise delegatsiooni esimees, aga nüüd on teil siis sõna, härra Margvelašvili. aitäh, lugupeetud esimees lugupeetud parlamendisaadikud, minu jaoks on suur au siin olla ning äh, iseäranis äh, seda ajal, mil me valmistume väga olulisteks sammudeks meie välis- ja siseriiklikus poliitikas, me valmistume Riia tippkohtumiseks ning jagaksin teiega lühidalt siis meie mõtteid ja seisukohti seoses selle eelseisva üritusega. tahaksime kõnelda, tahaksin kõnelda sellest, kuidas me selleks valmistume ja millised on meie ootused. aasta kaks tuhat neliteist oli Äh, Gruusia jaoks oluline aasta, see oli ka oluline aasta Ukraina ning kogu Euroopa jaoks äh, ning ma usun, et ähm, mõned väga tõsised küsimused äh, sellel aastal tõstatusid ning vastuseid ähm, tuleb, tuleb neile küsimustele leida aasta kaks tuhat viisteist jooksul. osa vastusest on Äh, seotud just nimelt Riia tippkohtumisega ja sellega, millised otsused Riia tippkohtumisel langetatakse ning äh, kuidas äh, meie sõbrad ja liitlased reageerivad kõigile nendele keerulistele probleemidele, mis on tekkinud Ukrainas ja ka teistes idapartnerlusriikides ja üldse selle idapartnerluse formaadiga Gruusia liitus selle partnerlusega kahe tuhande üheksandal aastal, vahetult pärast sõda. see aeg oli meie riigi jaoks väga raske ning idapartnerlus pani meie jaoks paika väga olulise tegevuskava, tegevuskava, mida minu kodumaa on väga aktiivselt kasutanud selle viie aasta jooksul. meie oleme kasu, sisse viinud äh, väga tõhusaid reforme, oleme alustanud tõhu-, äh, intensiivset dialoogi oma Euroopa partneritega ning oleme kasutanud siis seda viit aastat selleks, et reformida ja arendada ning edendada meie ühiskonda ja meie poliitilist süsteemi äh, idapartnerluse väärtuste ja eesmärkide suunas. me oleme selgelt välja öelnud pärast assotsieerimislepingut, et Euroopa Liiduga liitumine on midagi, mida me kaalume. see on poliitiline, kultuuriline, geopoliitiline suundumus, mille ei ole langetanud ainult meie valitsused, vaid kogu ühiskond laiemalt. me valmistume siis just sellest lähtuvalt selleks oluliseks tippkohtumiseks ning me oleme teinud tõesti üsna palju meil on muljetavaldav riiklik tegevuskava, mida on kajastatud äh, meie partnerite raportites. kui äh, me räägime Riia tippkohtumisest, siis räägime üritusest, mis annab selge ülevaate sellest, mida Gruusia on teinud ning annab selge vastuse ka nendele küsimustele, mida ma juba mainisin Äh, kordaksin need veel kord üle. Nende riikide jaoks, kes piirnevad Venemaaga, kas nendel rahvastel on ka äh, võimalus olla vabad ja demokraatlikud, langetada oma vabasid valikuid, kas need rahvad samuti väärivad toetust ja kaitset oma sõpradelt? kuidas me Äh, rajame nende kahe majandusploki äh, tulevikku, äh, sest need kaks plokki on lõhestanud Ida-Euroopa riigid, tolliliit ja vabakaubandus Euroopaga. meie dialoog idapartnerluse raames meie suhtete ja sõpradega näitavad selgelt, et need riigid, mis on allkirjastanud vabakaubanduslepingu ja need riigid, mis on liitunud Venemaa tolliliiduga, näevad teineteises võimalusi ja mitte niivõrd äh, takistusi. Need äh, teemad on seotud äh, ka Euroopa tuleviku ja Euroopa stabiilsusega. Gruusia mängib olulist rolli Euroopa energia ja majanduse stabiilsuses. Gruusia on see riik, millel on äh, Äh, ühendused äh, Kaspia mere ja Musta mere oluliste piirkondadega ning me oleme äärmiselt oluline transiitriik. Äh, meie tulevik sõltub meie sõpradest ja meie liitlastest, kes samuti on Venemaa naabreid. niisiis, kõigist nendest küsimustest lähtudes oleme väga aktiivselt valmistunud Riia tippkohtumiseks, me oleme teinud ära muljetavaldava kodutöö ning me usume, et Riia tippkohtumine ja see, mis pärast toimub, äh, aitab kaasa Gruusia tulevasele arengule, aitab kaasa äh, kaasa Gruusia liikumisele Euroopa Liidu suunas ning äh, viib meie välja kuulutatud eesmärgini selleni, et Gruusiast saab osa Euroopa Liidus. aitäh! aitäh, härra president! härra Mamikins aitäh lugupeetud ähm, härra president, äh, minu jaoks on suur au äh, tervitada teid siin Euroopa Parlamendi välisasjade komisjonis. mul on äh, tõepoolest väga hea meel näha, et assotsieerimislepe Euroopa Liidu ja Gruusia vahel, mis ratifitseeriti möödunud aasta detsembris siin Euroopa Parlamendis, on leidnud ka ellurakendamist. kaks nädalat tagasi külastasin ise Gruusiat ning äh, täheldasin hea meelega, et inimesed tänavatel on äh, juba saanud kasu sellest, et äh, Gruusia Euroopale läheneb ja see on tõesti suurepärane mul oli ka meeldiv võimalus näha, et reformid jätkuvad. kui lubate, siis mul oleks ka üks soovitus ma soovitaksin, et me ei peatuks, sellepärast et need reformid, mida väga kiires tempos on ellu rakendatud Gruusias ja ma viitan siin nii Gruusia valitsusele kui ka Gruusia rahvale, need reformid ei ole ainult reformid reformide pärast need on investeeringud järgmistesse põlvkondadesse. nii et, et veel kord tere tulemast Euroopa Parlamenti ja aitäh! härra Breda, aitäh, äh, lugupeetud president Äh, härra Marg Velašvili, ma tahaksin kõigepealt äh, avaldada rahulolu selle üle, et te täna siia olete tulnud, et te olete tulnud Euroopa Kom Parlamendi välisasjade komisjoni ja seda sellisel üsna rahutul ajahetkel, kui vaadata, mis toimub teie naabruses minu arvates on praegu kõige olulisem äh, näidata, kuidas Gruusia ja Euroopa Liidu vahelised suhted on mõlemale poolele olulised rahvapartei liikmena loodan ma, et Riia tippkohtumine tõesti suudab tõestada, et me tahame neid suhteid süvendada ja ei taha neid suhteid jätta lihtsalt nii, nagu nad praegu on. me peame astuma sammu edasi. idapartnerluse tähelepanuta jätmine tooks kaasa paljud pinged ja konfliktid meie naabruses Venemaa näeb idapartnerlust kui ohtu oma mõjule. Äh, sellised riigid nagu Ukraina, Moldova ja Gruusia on pühendunud idapartnerlusele. Äh, poolteist aastat pärast seda tippkohtumist, mis toimus Vilnius, tahaksin näha, kuidas Venemaad praegu, äh, Vene, Gruusias nähtakse, kuidas te temasse suhtute, ma tean, et te hiljuti teatasite, et Venemaa on suureks julgeolekuohuks, aga kas poliitilise eliidi osas on mingi üksmeel Venemaa teemal? veel üks küsimus, mida tahaksin esitada, see puudutab Gruusia sisepoliitikat, sellepärast ähm, oma märtsikuises sõnavõtus te rääkisite sellest, et Gruusial on palju olulisi probleeme äh, ja te rääkisite ka et otsuse langetamise struktuurid on tihtipeale paralleelsed, mistõttu pole teada, kes vastutab mille eest. Äh, kas te võiksite meile natukene ka sellel teemal kõnelda, sellepärast et see on väga murettekitav äh, ise, iseäranis, kui arvestada meie institutsioonide vahelisi suhteid, nii et, et sooviksin sellel teemal rohkem informatsiooni ja juba ette suur aitäh! niisiis, järgmine kõne, äh, sõnavõtja härra Juure. aitäh, mina sooviksin äh, rõhutada, et mul on väga hea meel selle üle, et Gruusia president on täna siin välisasjade komisjonis. meie hoolime väga Gruusia sõltumatusest. Te juba mainisite selliseid olulisi teemasid, rääkisite sellest, kuidas me saaksime aidata äh, teie sõltumatuse protsessi tugevdada, teie demokraatiat tugevdada. mul on üks küsimus, äh, mis puudutab Äh, Gruusia põhjapoolseid territooriumeid, mis on Venemaa poolt okupeeritud. meile, äh, meieni on jõudnud murettekitavaid uudiseid ähm, äh, sõjalisest erikokkuleppest Abhaasia ja Venemaa vahel. jutt käib nõndanimetatud Vene vägede alalisest kohalolekust riigi põhjaosas ka Lõuna-Osseetias ning sarnastes piirkondades. kuidas see autonoomia probleem tegelikult käsitlemist on leidnud? meid väga huvitab Gruusia sõltumatus meid huvitab Gruusia demokraatia harmooniline areng, meid huvitavad suhted äh, valitsusjõudude ja opositsiooni vahel, me oleme äh, viimastel kuudel kõnelenud probleemidest selektiivse äh, kohtumõistmisega, pingetest valitsuse ja opositsiooni vahel seoses endise presidendiga ning endise presidendi ühtsest rahvarindest Äh, mida teie sellest kõigest arvate ning samuti tahaksime veel kord rõhutada, et meile lähevad vägagi korda äh, harmoonilised suhted valitsuse ja opositsiooni vahel, sellepärast et see on üheks demokraatia alustalaks. Äh, see on midagi, mis tagab rahu ja julgeoleku kogu Gruusiale, aitäh! aitäh! ka liberaalide jaoks on äärmiselt oluline Gruusia, te olete üks maailma vanimaid rahvaid ja teil on õigus langetada omaenda otsused. paljud pöörasid pilgu kõrvale, kui Venemaa teie riiki sisse tungis. on ka teisi riike, kuhu Venemaa on sisse tunginud, näiteks Moldova ja Ukraina. kas te näete ette tihedamat koostööd nende riikidega, keda Venemaa sekkumine otseselt mõjutab ja kuidas see koostöö võiks välja näha, aitäh! aitäh! mina äh, sulgen nüüd kõnelejate nimekirja, äh, sellepärast et kell neli peame alustama hääletusega ja nüüd saab sõna proua Haudala. aitäh, esimees, härra president Äh, mul juba oli äh, võimalus äh, teile esitada mõned küsimused sellel huvitaval seminaril, mille te siin kojas tükk aega tagasi korraldasite. aga võib-olla võiksite natukene ka siin selles komisjonis kõnelda sellest, kuidas te näete kohtusüsteemi reforme. nagu te teate, meie kojale on need muret valmistanud ähm, aga tuleksin nüüd veel ühe teema juurde, mida mainisite samuti. Te kõnelesite sellest, et võib-olla võiks leida lahenduse äh, kahe konkureeriva kaubandussüsteemi vahel, ühelt poolt on Euroopa Liit oma vabakaubandusruumiga, kuhu teie ja Ukraina ning Moldova äh, peatselt kuuluma hakkavad ning siis veel Euraasia Majandusliis, liit kas äh, te näete mingeid võimalusi äh, leevendada neid äh, tohutuid poliitilisi pingeid, mis on tekkinud Venemaa Ukraina vastase agressiooni tulemusena. kas need kaks kaubandussüsteemi oleks võimalik üksteisele lähemale tuua? ja ma ei räägi seda, et me peaksime leevendama neid sanktsioone, mis Euroopa Liit Ukraina tõttu Venemaale on kehtestanud. aitäh ja härra Stettina järgmisena. aga teda pole kohal, niisiis järgmine kõneleja, palun. härra Landsbergis äh, äh, härra president, olukord Musta mere regioonis on dramaatiliselt muutunud ning me oleme seda ka Euroopa Parlamendis täheldanud härra Pasku raportis. Äh, Läänemere-äärsed riigid suurendasid oma piirkonnas julgeolekut, süvendades sõjalist integratsiooni kõigepealt Balti riikidega ja siis kaasasime ka teised riigid. kas te arvasid, arvate, et sügavam sõjaline integratsioon teie piirkonnas oleks samuti võimalik? Äh, võib-olla Gruusia, Moldova, Ukraina pataljoni loomine? aitäh, proua Fortiga. aitäh, esimees Äh, härra president, tere tulemast Euroopa Parlamenti. Äh, väga oluline on näha siin Gruusia niivõrd kõrget esindajat, kes äh, vahetab mõtteid Euroopa Parlamendi saadikutega enne Riia tippkohtumist. ja me tahame vastata teie küsimusele, kas riigid mille, mis said iseseisvuse pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, seda iseseisvust ka väärivad, kas nad väärivad stabiilsust ning rahumeelset arengut? minupoolne vastus on kindlasti jah. Nad väärivad seda ja loodetavasti on Riia tippkohtumine eh, koht, kus saadetakse maailmale väga jõuline sõnum, et Euroopa Liit Äh, on valmis seda kõike kinnitama. ma pean teile äh, aga rääkima ka asjadest, mis mulle Gruusia puhul muret teevad. mina olen Gruusia pikaajaline sõber. Äh, viimase külaskäigu ajal kohtusin ma mõningate vangidega. Äh, selliste inimestega, kes on olnud endised äh, poliitilised vastased äh, president Saakašvili erakonna liikmetega. kohtusin ka mõningate juristidega ja tahaksin teada, mida teie arvate kohtusüsteemi reformi väljavaadetest. iseäranis Äh, sellisest väga küsitavast eeluurimisvangistusest vabanemisega. ma arvan, et enne Riia tippkohtumist oleks äh, mõistlik äh, selles vallas läbi viia mingeid positiivseid arenguid. järgmine kõneleja, härra Austrevitšus. tere tulemast Euroopa Parlamenti, härra president Teie Gruusias räägite Kavartšovast, et te tulete Brüsselisse. härra president, te ütlesite täiesti õigesti, et eh, Euroopaga liitumise väljavaated on Gruusiale ja Gruusia rahvale olulised. ja see on eh, gruuslaste mõttelaadis sügavalt juurdunud, kui kohtuda inimestega Gruusia linnades, eh, külades, siis ei ole mingit kahtlust selles osas, kuhu Gruusia rahvas tahab kuuluda kui, kuidas tahetakse helgemat tulevikku luua. mul on küsimus regionaalse koostöö kohta. Taga-Kaukaasias on erineva suundumusega riike, seda erinevatel põhjustel ning äh, geopoliitiline äh, olukord on äh, väga oluline. pidades silmas seda mitte just kerget regionaalset olukorda, kuidas edeneb energia vallas tehtav koostöö ja infrastruktuuriprojektid Äh, need infrastruktuuriprojektid, mida tuleb ellu viia selleks, et Taga-Kaukaasiat paremini ühendada Türgi ja teiste riikide energiavõrkudega. kuidas, äh, millised on teie arvates nende megaprojektide väljavaated, aitäh? Eh, härra Brock, mm, aitäh. Eh, igal Euroopa Parlamendi saadikul on eh, tavaliselt vastamiseks ainult üks minut. härra president ütleb, et tema üritab teha kiiresti. ausalt öelda, mul on tõesti suur kiusatus kõigile küsimustele väga üksikasjalikult vastata sellepärast et need on äärmiselt olulised ja aitavad peegeldada meie jaoks olulisi teemasid ja teiega sellel teemal mõtteid vahetada Äh, suhted Venemaaga. alustaksin sellest kõigepealt. Äh, loomulikult äh, Venemaa on olnud ohuks Gruusia julgeolekule ja territoriaalsele terviklikkusele ning suveräänsusele ja mitte ainult kahe tuhande kaheksandal aastal, rääkisin kolleegidele, et tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel toimus Gruusias midagi sarnast, mis praegu Ukrainas, me nimetame seda praegu hübriidsõjaks aga siis meil olid lihtsalt sellised ähm, okupeeritud territooriumid ja nüüd on nende territooriumite nõndanimetatud valitsustega sõlmitud ka kokkulepped, mis on seda annekteerimist veelgi süvendatud. kogesime seda üheksakümnendatel aastatel, üheksakümnendate alguses, üheksakümnendate lõpus ja kahe tuhande kaheksandal aastal kaasa, aga see on selgelt oht ja ma tahaksin öelda, et see, mis toimus Ukrainas, Äh, toimus sellele, sellest võib-olla kõige, kõige rohkem saidki aru grusiinlased, äh, sest me olime ise midagi sarnast kuus aastat varem kogenud. ja ma tahaksin öelda, et Venemaa ei maksnud kahe tuhande kaheksanda aasta eest piisavalt äh, kui teda oleks rohkem karistatud Gruusias toimunu eest, siis võib-olla asjad kaks tuhat neliteist Ukrainas poleks nii hulluks läinud Ähm, inimesed jah, tunnevad ebakindlust seoses Venemaaga äh, ja meie tahaksime äh, väga selget sõnumit oma Euroopa partneritelt nendest küsimustest, mida just esitasin, kas äh, grusiinidele on õigus saada kaitset oma vabades valikutes, vabas valikus olla osaks lääne tsivilisatsioonist. ma arvan, et Euroopa hääl selles osas peaks olema palju selgem ja kõvem ja Venemaa poliitikud omalt poolt räägivad väga selgelt, nad ütlevad, et ähm, endised äh, Nõukogude Liidu liiduvabariigid on nende mõjuala ja neil on õigus seal kõike otsustada, sealhulgas ka sõjaliste vahenditega. see tähendab, et kõik meie riigid elavad ohus, et kui me teeme midagi valesti, kui me teeme mõne valearvestuse, kui valitseb mingi, kasvõi mingigi ebakindlus siis venelased tulevad ja lahendavad sõjaliste vahenditega need küsimused nii, nagu neile sobib. ja eh, seoksin eh, selle teema tolliliit eh, Euroopa Vabakaubandusliidu vastu. ka selles valdkonnas, milline võiks olla lahendus? mina olen tutvustanud oma seisukohta äh, et äh, kui me räägime oma äh, sõpradega ja räägime sellest, et nemad on äh, tolliliidus, kui me näiteks räägime Valgevenega, siis me näeme, et mõlemad liidud on võimalused meie riikide edasiseks julgeolekuks ja mitte millekski, mis meid eraldab. nii et, et me mõtleme just nimelt sellele, kuidas majanduslikke suhteid tugevdada kes aga tekitab siin vastuseisu ja teeb kaubanduslikest küsimustest geopoliitilised küsimused, eksistentsiaalsete valikute küsimused, need on Vene Föderatsiooni poliitikud ja mida me saaksime teha, me saaksime väga selgelt reageerida, edendades oma Euroopa tegevuskava, muutes selle palju positiivsemaks, palju rohkem tulevikku ja lahendustele suunatuks me räägime praegu sellest, et meil on vaja väikesi ja selgeid samme, mitte vastandlikust poliitikast eh, nii Gruusia, Moldova, Ukraina suunas. me peame väitama venelastele, eurooplastele, grusiinidele, teistele idapartnerluse riikidele, et eh, sellist vastuseisu saab muuta positiivsete sõnumitega, positiivsete arengutega Äh, mis äh, annavad võimalusi idapartnerluse riikidele. Äh, Gruusia, Ukraina, Moldova partnerlus. loomulikult on see üks ja olulisi teemasid idapartnerluses, et need kolm riiki Äh, viiksid oma suhted ka sellisele tasemele, et me allkirjastame kõik assotsieerimislepingud, millised oleksid meie väljavaated? ma arvan, et ähm, me oleme olnud partnerid poliitilisel tasandil, me oleme selgesõnaliselt äh, äh, toetanud Ukrainat, mis praegu on väga tõsises ohus ning me oleme seda toetust tõesti väljendanud igal tasandil, meie välisminister tegutseb väga aktiivselt selleks, et äh, kaasata äh, nende riikide ministeeriumeid ühtseks dialoogiks, meil oleks ühtne lähenemine ja ühtne äh, sõnum kõigi nende kolme riigi poolt. ma arvan, et liitasid luuakse konkurentsieelistele, mis riikidel on, nii et ma arvan, et me tõesti arendame ja edendame oma suhteid õiges formaadis, tuginedes eh, seejuures oma väärtustele, oma ühisele lähenemisele, oma ühisele tulevasele välispoliitikale eh, ja toetame ka humanitaarvaldkonnas üht-teist. ja kui rääkida nüüd sõjalisest partnerlusest, siis ma arvan, et mõistlikum Gruusia jaoks oleks, kui Gruusia liituks NATO-ga aga jah, me võime ära kasutada seda, tõesti seda konkurentsieelist, mis NATO-l on. ja mulle tundub, et see oleks palju sobivam ja parem lahendus kõigile meie regiooni väljakutsetele. nüüd äh, siseküsimused äh,, sisepoliitika ma olen teile juba täna öelnud, et mul on väga hea meel ja ma olen väga uhke selle reformide kava üle, mida me viimased kaks aastat oleme ellu rakendatud. ja kohtusüsteem oli üks kõige halvemini toimivaid meie demokraatliku süsteemi osasid ja me oleme üsna palju vaeva näinud kohtusüsteemi reformimisega. loomulikult äh, asjad ei muutu üleöö, selleks läheb vaja aega, see ei ole lihtne aga viimase kahe aasta jooksul me oleme tõesti astunud mitmeid samme ja teavitaksin teid lühidalt nendest. me oleme alustanud prokuratuuri reformimist, see on üks kõige probleemsemaid valdkondi, seda on kõige keerulisem reformida ükskõik millises riigis. tegu on siis kohtusüsteemi osaga, mis vajab tõesti väga põhjalikku ja põhimõttelist reformimist ning poliitiline juhtkond on selles osas kokku leppinud. teiseks, me reformime ka kohtute süsteemi. Need reformid on olnud väga aktiivsed ning me oleme juba loonud sellise kohtusüsteemi, mis praegu väga kiiresti ei suuda prokuratuuriga koostööd teha. ja viimane äh, küsimus oli just suunatud minule ja minu äh, suutlikkusele presidendina ja ma võin teile kinnitada ja mul on väga, ma olen väga uhke ja mul on väga hea meel, et mina ja parlament oleme ähm, nimetada ametisse äh, kohtu esimehe, kes ei ole poliitiline, samuti kohtunikud, kes ei ole ühegi erakonna liikmed. nii et, et me edendame ka seda protsessi ja kui te küsite, kas mulle valmistab kohtusüsteemis toimuv muret, siis jah, loomulikult ma olen mures, on asju, mis vajavad parandamist, aga põhiliselt on need asjad seotud eeluurimisvangistuse kestusega. presidendina mina loomulikult ei osale konkreetsete juhtumite ja teemade arutamisel, aga ma olen väljendanud muret, et me peame saavutama Euroopa standardid, kus inimesed kes tõsiseid kuritegusid ei ole toime pannud, ei satu eeluurimisvanglasse või seal ei peeta neid kauem, kui Euroopa standardid seda ette näevad, seega mitte kauem kui kaks kuud. aga ma arvan, et meil tuleb äh, reformidega veel edasi minna ja siin on meil veel üsna palju vaja saavutada. kas ma jätsin kogemata mõne küsimuse vahele? ah,. jah. Äh, ma rääkisin nendest lepingutest, mis okupeeritud territooriumitega on allkirjastatud. Äh, tahaksin tänada meie partnereid ja sõpru, kes on väga aktiivselt nendele teemadele viisanud äh, need lepingud, mis Vene Föderatsioon Abhaasiaga allkirjastas, nende kohta me oleme väljastanud väga selge sõnumi, aga Lõuna-Osseetia puhul meil oli juba ennetav sõnum, mille saatsime sõpradele ja partneritele ning oleme teile tänulikud selle eest, et te tõesti nii täpselt sellel teemal reageerisite ja reageerisite isegi juba rutem, kui Venemaa pool alla kirjutas, sest Venemaa poolt on tegu tõesti igasuguste rahvusvaheliste standardite rikkumisega, me tunneme teie toetust ja oleme teile selle eest tänulikud. suur tänu nende märkuste eest ja loomulikult võite igati loota Euroopa Parlamendi toetusele meie poolt. Need suhted on ainult paranenud ja loodetavasti suudate oma riiki arendada viisil, et nii vabakaubanduslepe kui assotsiatsioonilepe kohalduksid täiel määral ning oleksid aluseks ka tulevastele Euroopa suunaliste are,, suunalistele arengutele. loodan, et selle kõige valguses muutub ka Riia tippkohtumine meie edulooks, aitäh! <laughs> Russia or Turkey? Russia. Russia first. Ihr hört? Sorry? not now. Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, kõigepealt siis Venemaa. härra Landsbergis, kas teil on midagi öelda selle kohta? tahtsin lihtsalt tänada kõiki inimesi, kes aitasid seda dokumenti koostada. ettevaatust, tehke seda pärast, ärge ette tänage igaks juhuks. see on minu poolt kõik, ütleb härra Landsbergis alustame. Äh, muudatusettepanek üks, äh, raportöör toetab, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Scholzi muudatusettepanek sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss kaks. mul on siin kuidagi midagi teisiti kirjas. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, mis, kompromiss kolm järgmisena. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kes toetab kompromissi viis, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus järgmisena. Äh, siia tahetakse midagi lisada, niisiis, kes toetab kakssada kolmkümmend kuut, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolthäält, kakskümmend kaheksa vastuhäält ja kaks erapooletut, see on tagasi lükatud. Teil ei ole sellest mingit kasu, te saate küll ühe poolthääle juurde, aga sellest ei ole abi. ja nüüd muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaheksa. kes on poolt? kakssada viiskümmend kaheksa. vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd, kuidas palun, tahate kontrollida? kas te ostate mulle viski, kui ma, äh, õigus, hääletus on alanud. kakssada kuuskümmend üks kontroll, hääletus on lõppenud. kakssada üks poolt, kolmkümmend neli vastu, tagasi lükatud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt vabandust, see on kahes osas, esimene, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolm poolt, kolmsada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. see on ikkagi tagasi lükatud, ütleb esimees. kompromiss ei, vabandust, kolmsada neli enne, kolmsada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolthäält, kolmkümmend üheksa vastuhäält tagasi lükatud. ei. kompromiss üheksa po-, ei, ei, üks muudatusettepanek, kolmsada kakskümmend kolm. kas me seda juba hääletasime? kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada äh, härra Brock ütleb, et temal on sinna äh, kirjutatud hästi kolmsada kuuskümmend kolm ja mitte kolmsada nelikümmend üheksa. kolmsada kuuskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd äh, kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kuidas palun? kahjuks ei kuule, mida kõneleja ütleb, sest tal ei ole mikrofoni viis, kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. jah, ma tean, et äh, Sarjus Volskil on palju mõju, see on tagasi lükatud. jah, ühe hääle tõttu on tagasi lükatud esimehele öeldakse, et see on vastu võetud. siis keegi hääletas tagurpidi. <laughs> jah, see on vastu võetud, ütleb esimees. jah, see oli nelisada üheksa, see on vastu võetud. nelisada üksteist kolmes osas. esimene osa, kas on poolt, vastu erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Howitt praegu pole aega valitsuse moodustamise üle läbirääkimisi pidada juba liiga hilja on selleks. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuuskümmend kaks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend seitse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 nüüd muudatus kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm järgmisena, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend neli kahes osas, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud ja nelikümmend poolt häält, kakskümmend kuus vastuhäält vastu võetud. seitsekümmend üheksa, see on lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus järgmisena. kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt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 erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tundub kontrollime. sada viiskümmend neli. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, alt kahekümne seitsme vastu, ühele vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatused üks ja kaks poolt, jah, härra Saarjus Vorskil on siin kaasautor, kes on poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja elektrooniline hääletus kogu resolutsiooni üle. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend kolm poolthäält, kümme vastuhäält ja kolm erapooletut. õnnitlused härra Landsbergisele ja ka kõigile teistele äh, õnnitlused äh, nendele, kes siis väga tõsiselt viimastel nädalatel kompromissi leidmiseks vaeva nägid. ja nüüd äh, jõuame Türgi teemalise raporti juurde Renate, protseduuriline küsimus. aitäh, härra esimees, tahaksin juhtida tähelepanu ühele veale Rahvapartei hääletusnimekirjas. ja paluksin, et kol-, see on leheküljel kolmkümmend neli, ehm, kolmsada viisteist muudatusettepanek, seal peaks olema pluss, selles räägitakse kompromissidest kakskümmend kaks sõnadest, mida tahetakse juurde lisada, väärtused ja põhimõtted, millel Euroopa Liit rajaneb. niisiis paluksin, et seal hääletatakse poolt, tehke pluss hääletusnimekirja E list, have... jutt käib Rahvapartei hääletusnimekirjast, ütleb raportöör, seega tema kommenteerida ei saa. rahvaparteil ei ole enam faksiaparaati, äh, ütleb härra Brock ja seetõttu me peame seda niimoodi käsitsi parandama Antrag 48 dafür niisiis äh, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime siis. jah, see on juba väga hea algus. hääletus on lõppenud. kolmekümne seitsme häälega kahekümne üheksa vastu vastu võetud. kompromiss üks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, era-, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli järgmisena. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm. kaheksakümmend kolm kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. see on kahekümne kuue häälega kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks, järgmisena, kes on poolt. siin on kirjas, et tuleb hääletada üheksakümmend üht, ütleb härra Prokk, aga näib, et see on vale üheksakümmend üheksa on see, mida me nüüd hääletame kes toetab Gunnar Hökmarki muudatusettepanekut? vastu? erapooletud? kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmekümne kahe häälega kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. kompromiss neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, noh, sada seitse. sada seitse selles sõnastuses, nagu ta siin on, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist, sada üksteist poolt vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks, kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud. kus me nüüd olimegi? sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatus sada nelikümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, äh, suurte häälenemusega vastu võetud üllataval kombel. kompromiss üheksa, kompromiss üheksa, vastu me peame hääletama, me peame hääletama ka muudatust sada nelja, nelikümmend kaheksa, sest sada nelikümmend ei võetud vastu, nii et sada nelikümmend kaheksa poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend viis siin on jälle midagi korrast ära, ütleb härra Prokk. see hääletusnimekiri on vale, ütleb härra Prokk. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaks poolt, sada seitsekümmend kaks kontrollime. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse kaheksateistkümne vastu jah, Howard, härra Howard, see oli jälle üks riskantne muudatusettepanek. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seit-, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus kahekümne kolme vastu, see on vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei kontrolli sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa, sada kaheksakümmend ja sada kaheksakümmend üks poolt vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm kahekümne kolme vastu, see on vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatus sada üheksakümmend kuus on mul siin nüüd kirjas. kes on saja üheksakümne kuue poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. mulle tundub, et vastu võetud hääletus on lõppenud nelikümmend üks, kahekümne kahe vastu, vastu võetud kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas te tahate kontrollida? kas keegi saab tõesti olla Rebecca muudatusettepaneku vastu? hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa, kahekümne nelja vastu, vastu võetud. ja nüüd kolm muudatusettepanekut. kes on poolt? vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud jah, ma pean need muudatusettepanekud kõigepealt läbi lugema. ja kolmkümmend kaks, kolmekümne kahe vastu, see on tagasi lükatud. kuidas? kakssada kakskümmend kaheksa ja kakssada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud niisiis, hääletus on lõppenud. kas kõik hääletasid? nüüd on hääletus lõppenud. kahekümnele ka kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, kontrollime kompromiss viisteist, ei, ei, ei, kõigepealt tuleb hääletus lõpetada. nii, kakskümmend üheksa, kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud ja nüüd kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas tahate kontrollida? jah. hääletus on lõppenud ma <laughs> üks viski liiga palju, jah. see on vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks ja kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaks. see on ära langenud. siin on jälle hääletusnimekirjas viga. kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kakssada kaheksakümmend kaheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud niisiis viiskümmend kuus poolt häält, üksteist vastu häält, see on vastu võetud. kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaks ja kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletamine on lõppenud, kolmkümmend üks kolmekümne kuue vastu tagasi lükatud, kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd eh, terve hunnik muudatusettepanekuid, mis on sarnased. nii. kes nende muudatuste poolt on kolmsada kümme, kolmsada üksteist, kolmsada kaksteist? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmteist ja kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jah, tagasi lükatud. kolmsada viisteist poolt, vastu, eradega, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd osade kaupa hääletamine kolmsada kuusteist, kolmsada seitseteist. esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolmekümne kuue vastu tagasi lükata teine osa, kes on poolt. kontrollime, hääletus on alanud. teine osa kes on, teine osa, kes on poolt, vastu, era-, see on tagasi, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa tahate kontrollida kolmsada üheksateist? palun hääletage. mõnikord ma lihtsalt ei näe tulemust, sest paljud inimesed lihtsalt ei viitsi hääletada. hääletamine on nüüd lõppenud. kakskümmend üheksa kolmekümne kuue vastu tagasi lükatud. kus me nüüd olime? kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa, kolmekümne kahe vastu, see on tagasi lükatud. nüüd kolmsada kakskümmend kolm, kolmsada kakskümmend neli, kolmsada kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend seitse ja kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks kahekümne kaheksa vastu, see on vastu võetud. kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud täna taevale tagasi lükatud. nüüd ei pea me rohkem enam hääletama. jah. kolmsada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kolmsada kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osapoolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend neli poolt. ei, need lange, see langeb juba ära. kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate kontrollida? jah, siis peaks Rahvapartei rohkem hääletama. hääletus on lõppenud kolmkümmend kolmekümne kuue vastu tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üks ja kolmsada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud, kakskümmend üheksa kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud ja see oli kolmsada nelikümmend neli, mida ma hääletasin. kuuskümmend kaheksa nüüd, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmsada kuuskümmend üheksa kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis kompromiss kakskümmend kahes osas, kes on esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis, kolmekümne ühe vastu, see on vastu võetud. ja nüüd kolmsada seitsekümmend, kolmsada seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend neli poolt. kolmsada seitsekümmend kolm kontrollime hääletus on lõppenud. üksteist viiekümne kahe vastu tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend neli nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend seitse ja kolmsada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. mulle tundub, et vastu võetud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus kolmekümne nelja vastus on tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend, kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd äh, viimane osa kutsub Türgi kolmsada kaheksakümmend neli, kolmsada kaheksakümmend viis, kolmsada kaheksakümmend kuus, kolmsada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, jah. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd et äh,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 neli, üks, neli, kas seda võiks ka hääletada, sellepärast et see ei ole kompromissis kakskümmend kaks ja siin on väga oluline fraas, ma üritan nüüd selle üles leida. lahendus peaks olema kooskõlas väärtuste ja põhimõtetega, millel põhineb Euroopa Liit jah, see on osaks neljasaja viieteistkümnest. siin räägitakse väärtustest ja põhimõtetest ja teine osa, see on siis sellele vastu, jah. ja, ja seetõttu me hääletame neljasaja viisteist, kus siis on kuul-, viidatud uuesti väärtustele Äh, nii et, et hääletame neljasada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitseteist poolt. nelisada seitseteist. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd muudatus nelisada kakskümmend kaks. suuline muudatus on tagasi lükatud. jah. siin on niimoodi kirjas. aa. see on Rahvapartei nimekiri, jah. niisiis hääletame muudatust nelisada kakskümmend kaks koos suulise muudatusega jah, ma tegin vea, ütleb esimees. nelisada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd nelisada kakskümmend kuus. kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kaheksa poolt. jah, vabandust, ma ei pannud tähele, ütleb esimees. tulemus oli niivõrd selge, me ei hakka midagi kontrollima. nelisada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kolmkümmend üks poolt. teised oleme juba ära hääletanud. nelisada kolmkümmend ük-, neli, äh, jah, me hääletasime need juba ära ju, mis siin ees on see lükati tagasi või tahate kontrollida või? Äh, kontrollime siis veel kord nelisada kakskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolmekümne nelja vastus on tagasi lükatud. kolleegid äh, palun, eh, ma tean, et teil on, meil on palju muudatusettepanekuid hääletada, teil on käed väsinud, aga meil ei ole aega kogu aeg kontrollida. nüüd nelisada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend kaks, kes, kas see on juba kuidagi ära hääletatud või peame seda hääletama? sest nelisada kaheksateist, nelisada kakskümmend kaks ja nelisada kakskümmend kolm, kas mõni neist võeti vastu? nelisada kolmkümmend kaks hääletame. Mm, niisiis, kui need muudatusettepanekud, mis siin mainitud on, võeti vastu, siis me ei peaks nelisada kaheksateist, nelisada kakskümmend kaks ja nelisada kakskümmend kolm, need võeti vastu juba. niisiis hääletame, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelisada neli, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaks sõnastuses, mis on kompromissi kolmteist järel võimalik, kes on poolt, vastu. küsin keel, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, neli ja viis langevad ära ma ütlesin ju, et nad langevad ära, ütleb härra Brock oma abilisele. kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli, kolmekümne ühe vastu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, veel üks kord üksteist, kes on poolt, vastu, era-, see on vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu erapooletud. jah, tagasi lükatud, kuna inimesed ei viitsi hääletada. ma pean ütlema, hääletuses tuleb osa võtta. ja ma ei saa midagi teha, kui Rahvapartei osa ei võta. tulemus oli väga selge. E, ma olen viis, ma olen neli korda palunud, et hääletamisest osa võtaksite. ei tee mingit kontrolli kolmteist langeb ära, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu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 kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tahate kontrollida? kontrollime neljakümnendat. see muud-. nüüd on muudatusettepaneku tulevik täiesti selge ja hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus kahekümne nelja vastu, see on vastu võetud nüüd nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja elektrooniline lõpphääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud raportöör on neljakümne viie poolthääle, kuue vastuhääle ja kaheteistkümne erapooletu häälega vastu võetud. palju õnne! ja tahaksin raportööri tänada kogu südamest. ja samuti tahaksin tänada variraportööre ja kõiki neid, kes aitasid kompromisse saavutada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 Vamos a ir ahora con... ja nüüd lähme siis äh, järgmise päevakorrapunkti juurde, mis äh, puudutab Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleeme ja poliitilise stabiilsuse väljavaateid. raportöör on Vincent Payon ja esitatud on kolmsada kuuskümmend üks muudatusettepanekut ning annan talle viieks minutiks nüüd sõna. suur tänu teile, härra esimees. kõigepealt sooviksin enne lühikese viie minuti jooksul, mis te mulle andsite, sooviksin tänada variraportööre erinevatest fraktsioonidest nende panuse eest. ja see raport, nagu ma ütlesin, üritame saavutada võimalikult suure kokkuleppe, sest tegemist on tundliku ja strateegilise tähtsusega raportiga ning äh, ühel kohtumisel äh, ütlesime, et väga kummaline oleks eriarvamustel olla selles küsimuses. sooviksin tänada kõiki rapo-, kõiki saadikuid, sest äh, väga paljud kolleegid peale variraportöörid esitasid olulise panuse paljudes küsimustes ning äh, selline nõu on alati väga väärtuslik esitati ka kompromissmuudatuse äh, ettepanekud, äh, millest on umbes kolmkümmend kolm, umbes see teeb, äh, see muudab poole vähemaks muud, esitatud muudatusettepanekute arvu ning loodetavasti suudame neid veelgi vähendada täiskogu hetkeks. me esit-, tegime teatud lisandusi, mis olid õigustatud sel hetkel, kui me arutelu äh, käivitasime, siis äh, sellest hetkest on asjad pisut muutunud, oluline lisa äh, puudutab näiteks Tuneesiat, mida paljud äh, kolleegid õigustatult palusid. muutsime kõikide fraktsioonide soovil inimõiguste küsimust ja muutsime selle juures ka ala pealkirja kolmandas osas et ähm, ähm, selgelt öelda, et me ei toeta mitte ainult liikumist demokraatia poole, vaid soovime ka suuremat pühendumust äh, äh, inimõigustele. nüüd veel mõned teemad, mis äh, selles raportis samuti on avaldatud, on Eh, tihtipeale eh, esitatud seoses eh, fraktsioon, sellega, et fraktsioonidel ei ole kõikides küsimustes sarnaseid arvamusi. sooviksin, et me läheneksime oma seisukohtades võimalikult meie komisjoni üldisele arvamusele. mõned sõnastused on näiteks usuvabaduse osas karmisõnalisemaks muudetud ja rõhutatud, mis religiooniga on tegemist, samuti energiaküsimus on äh, oluline raportis ja samuti paljudes teistes küsimustes saime täpsustada seda, mida meil öelda oli. sooviksin pöörata meie tähelepanu mõningatele küsimustele, mis on äh, kõige keerulisemad ja samuti ka kõige strateegiliselt tähtsamad. ühest küljest peame tähelepanu pöörama sõnastusele näiteks Süüria puhul ja sellele, kas tuleks üritada vähemalt Assadiga äh, ajutine lahendus leida samuti on toimunud areng ka sõjalistes küsimustes koha peal ning äh, see puudutab ka läbirääkimisi, mida Demestura üritab läbi viia. Euroopa Parlament on võtnud vastu teatud seisukohad. oleks ohtlik, kui Euroopa Parlament äh, oma seisukohta muudaks, kui sõja, sellel kui sõjaline ja diplomaatiline surve peavad toimuma üheaegselt ühe ning äh, ähm, samuti äh, suhtumine Assadisse peab olema endiselt karm. meie äh, tegevus peab praegusel ajahetkel olema väga vastutustundlik. ma saan aru muidugi, et äh, meie arvamus on muidugi kahe kuu jooksul äh, pisut muutunud äh, ja veel üks teine teema on siin, mis, mille osas tuleb olla tähelepanelik omavahelistes aruteludes, arvan, et võime jõuda üsnagi mõistliku kompromissini, see puudutab Iraani küsimust. jälgisin tähelepanelikult arutelusid eh, tuumaküsimustes eh, ja eh, loodetavasti see kõik toob kaasa regionaalse suurema stabiilsuse regioonis ja ei too kaasa tuumarelva arendamist, see peame äärmiselt täpselt sõnastama kolmandaks eh, on selliseid seisukohti, mis eh, on üsnagi erinevalt väljendatud, mis võivad teie tekitada pingeid, mis eh, oleks minu arvates täiesti kasutud. ühest küljest analüüs, mis sooviks terrorismi Ehm, keskenduda majanduslikule, ehm, majanduslikule, sotsiaalsetele eh, probleemile, teised eh, kultuurilistele probleemidele, teised aga räägivad ainult julgeolekust. Ehm, selge on see igatahes, et eh, terrorism on olemas, see oli olemas juba enne Daeshi, samuti on poliitilise julgeoleku küsimustes ka autonoomia väga oluline äh, Ehm, mida me peame mainima seoses eh, Euroopa Liidu väärtustega, kuid samas, mis on eh, seotud majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste küsimustega. Ehm, eh, tihtipeale paljud soovivad rääkida terrorismi majanduslikest, sotsiaalsetest põhjustest, teised aga soovivad rääkida hoopis ehm, sobi-, hoopis millestki muust eelkõige siis ja julgeolekuküsimustes peame need kaks asja kuidagi üritama omavahel kokku viia ma sooviksin öelda veel seda, et üritame leida seisukohti, mis eh, meie eh, seisukohti võimalikult lähendavad erinevates eh, konfliktsemates küsimustes, nagu näiteks Iisraeli ja Palestiina küsimus, ma arvan, et ei ole mõtet hakata taaskord tülitsema sellistes küsimustes ja nüüd esile tõstma äh, meil on äh, konkreetne äh, töö vaja ära teha, mis puudutab äh, islamiriigi ja teisi selliseid küsimusi ning Euroopa strateegiat selles üsnagi suures piirkonnas. sooviksin tänada kõiki koostöövalmiduse eest ja üritame teha kõik selleks, et igaüks saaks leida võimaluse seda raportit toetada, aitäh. suur tänu teile ja annan nüüd sõna härra Predale. suur tänu teile, härra esimees. ma räägin proua Manescu nimel, kes äh, on meie fraktsiooni variraportöör ja praegu ei saa ta kohal olla. sooviks ta kõigepealt äh, tänada härra raportööri tema äh, tehtud töö eest, sooviks ta väljendada valmisolekut edasist koostööd teha ning ta palus rõhutada mõningaid küsimusi, mis meie fraktsiooni erilist toetust pälvivad, eriti äh, see, et tuleb tugevdada regionaalset dialoogi, kaasates kõik osapooled, eriti Saudi Araabiat, Iraani ja Türgit. teiseks ütleb ta, et on äärmiselt ähm, kiireloomuline, äärmiselt vajalik äh, teha lõpp ähm, islamiriigi äh, finantseerimisele ja samuti tuleb välja töötada koordineeritud ähm, sanktsioonide süsteem Araabia liiga poolt, samuti on meil vaja Euroopa Liidu poolseid algatusi, mis puudutavad toetust. ma loen selle inglise keeles ette, sest ta ütles, et inglise keeles äh,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 selliseid struktuure nagu näiteks äh, G5 ja Saheli piirkonnas võttes äh, arvesse, kui tasakaalustatud raportiga on tegemist, sooviksin ma tervitada ka äh, viiteid riikidele selles piirkonnas, mis sellised nagu näiteks Marokos. loodetavasti kompromissi muudatusettepanekute esitamiseks suudame heale kokkuleppele jõuda ning samuti on oluline, et me suudaks leida äh, kompromissi äh, sellistes küsimustes nagu Süüria ja kui fraktsioonisiseselt on meil teatud äh, eriarvamusi, olen ma siiski kindel, et me suudame kompromissini jõuda, võttes arvesse, mida ütles praegu raportöör selle kohta, mis puudutab meie eelnevaid seisukohti ja äh, arvan, et ka teistes küsimustes oleme valmis äh, Euroopa äh, Parlamendi selge seisukoha välja töötama, mis kindlasti ei nõrgendaks läbirääkimisi. ja nüüd räägin kuue esindajana, mina sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest, üritame samuti eh, võimaluse korral kokku leppida, eh, võttes aluseks oma eh, põhimõtted. me soovime eelkõige head naaberlikke suhtlikkuse probleemide lahendus äh, Äh, võtab aluseks regionaalsed äh, osapooled, oleme äärmiselt vahe, vastu inimõiguste alastele topeltstandarditele, sellepärast on äärmiselt oluline ka Lääne-Sahara probleemi lahendamisel sest see on ainus, mida ei ole ÜRO abil suudetud lahendada, samuti Palestiina küsimus, mis eh, samuti mõjutab kogu meie naabruspoliitikat. Süüria puhul tuleb toetada härra Mistura tegevust, seda on tehtud näiteks Iraani puhul, nii et eh, on võimalik kõigiga läbi rääkida, see tähendab seda, et Süüria valitsus tuleb kaasata lahenduste leidmisse ning eh, mis puudutab islamiriiki, siis tuleb survestada Türgit, Saudi Araabiat ja teisi riike, et nad lõpetaks otsese või äh, kaudse finantsabi andmise terror-, äh, terroristidele. järgmisena anname sõna härra Smithile. Uh... suur tänu. ka mina omalt poolt õnnitleksin raportööri ja kogu meeskonda uh, suhtlus oli väga hea, ma arvan, et me oleme teel kompromissi suunas ning suur tänu, et te väga olite avatud kõikidele mõtetele, ma mõistan teie märkusi, mis puudutas korruptsiooni, on oluline seda mainida ka siin raportis ja kõiki neid muudatusettepanekuid tuleb vaadata konteksti silmas pidades ning ma mõistan ka, mida teised fraktsioonid silmas peavad, kui nad räägivad julgeoleku väljakutsetest. me tahame et see laiem taust oleks arvesse võetud. nüüd, mis puudutab islamiriiki, siis ka seda tuleb vaadata kontekstis, tegemist on Süüria ja muude, muu piirkonna sümptomina, sümptomiga, aga kuidas me seda peaksime nimetama? Öeldakse Daesh, ISIS, mina ütleksin niinimetatud islamiriik aga võib-olla me peaksime koordineerima seda ka väljenditega, mida nõukogus kasutatakse, et see terminoloogia oleks ühetaoline. nüüd kui me vaatame seda laiemat tausta ja Araabia kevadet, meie kohustusi inimeste ees, mitte niivõrd äh, režiimide ees, siis on meil muudatusettepanek kuuskümmend viis, kolm, kolm, neli samamoodi siin räägitakse korruptsioonist, mis on väga oluline, nüüd järgmisena kodanikuühiskonna roll, dialoogi soodustamine nii riigisiseselt kui regioonis laiemalt. oluline on, et inimõiguste kaitsjad ja kodanikuühiskond ning vabaühendused oleksid eh, meiega samal meelel ning eh, mõned eh, organisatsioonid riigid on ära kasutanud terrorismi vastast võitlust ja sellealast seadusandlust, et maha suruda ka opositsioon ning vabaühendused. seega ka seda tuleb silmas pidada, aga jätkuvalt olen seisukohal, et eh, kompromiss on võimaline, võimalik. härra Howitt, palun. suur tänu, kõigepealt õnnitleksin kolleeg Pajut selle väga olulise raporti eest nii komisjoni silmas pidades kui ka fraktsiooni ning loomulikult me seda toetame, loodetavasti on sellel ka suur mõju ning eh, siin on paljut, mida tunnustada, eriti mis puudutab partnerlusi vastavate riikidega, Araabia liiga, eh, rahusid, Lähis-Ida rahuprotsessi arengud. jah need seisukohad on siin väga õiged, oleks väga ohtlik, kui me üritaksime eelnevaid äh, põhimõtteid hakata siin muutma. oluline on eriti tähelepanu pöörata ka põgenikekriisile mõningates riikides, seega siin raportis on väga palju tõhusat ning äh, hea meelega teen ka tulevikus äh, koostööd, et teksti natukene veelgi tugevdada mis puudutab kõrge esindaja ja välisministrite ning eriesindajate seost, ka seda sõnastust tuleb siin täpsustada, silmastades ka olukorda Ukrainas ning mis puudutab seda kõrget esindajat, siis oluline on, et välisministrid oleksid kaasatud, aga igal juhul tuleb seda sõnastust veel siin täpsustada ning võiksime täpselt välja öelda, mis puudutab džihadiste ja antidžihadiste, siis äh, me peaksime ütlema selgelt, et me oleme radikaliseerumise vastu, see ei ole tsivilisatsioonide kokkupõrge, ma arvan, et seda võiks ka siin kajastada, et me saadaksime välja väga jõulise sõnumi moslemitele nii siin kui väljaspool meie piire. mis puudutab piiride seiret, siis siin on ka väga palju olulist öeldud, võiksime olla veelgi konkreetsemad kui me räägime piirijärelevalve missioonidest ning äh, seosest Palestiina territooriumitega, kui me räägime humanitaarabist ja Süüriast, siis ma saan aru, mis suunas siin mõeldakse, aga oluline on, et äh, ikkagi siit tekstist tuleks selgelt välja, et humanitaarabi jõuaks kohale sest muidu hakatakse meid valesti tõlgendama, kuigi ma mõistan, mida siin äh, täpselt on mõeldud praeguses sõnastuses ka. siin on ka palju häid märkusi selle kohta, mis puudutab majanduse arengut, ma arvan, et me saaksime seda muuta konkreetsemaks, kui me räägime konfliktidest, stabiilsusest ja majandusarengu puudumisest nüüd. ma leian, et see tekst ei kajasta praegu rännet ilmselt muudatusettepanekud seda kajastavad ja meil on vaja tasakaalukat teksti. kui me vaatame Vahemere kriisi ja sellesuunalisi arutelusid, ma loodan, et muudatusettepanekutega ka seda teemat siin käsitletaks. oluline on, et ränne ja need olulised teemad, mis puudutavad terrorismivastast võitlust, me näitame oma partnerriikidele, et meid ei huvita mitte ainult need teemad, Eh, silmas pidades Euroopa perspektiivi, vaid me huvitume piirkonnast, sest me tahame toetada seal majanduse arengut, stabiilsust, inimõigusi ja seda just ennekõige, sest vahel meid iseloomustatakse valesti ja loodetavasti kompromissettepanekute ja muudatusettepanekutega kajastatakse seda ka konkreetsemalt. igal juhul lähtepunktina on see väga hea, teema on äärmiselt oluline ning äh, silmas pidades ka Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika rolli komisjonis igati toetan ning suur tänu raportöörile juba tehtud töö eest. suur tänu, härra Howitt. ja lõppsõnaks annan sõna härra raportöörile. suur tänu, kallid kolleegid selle eest, et ja nüüd, et mitte väga pikalt rääkida, sooviksin öelda mõned mured, mis siin välja öeldi, eriti härra Breda poolt, on mul täiesti arvesse võetud ja meie mm, kompromisside koostamisel võetakse neid arvesse. nüüd see, millest rääkis härra Howitt, mis puudutab siis riikide ja organisatsioonide kaasamist koha peal, kas Aafrikas Liidu Araabia liiga eh, puhul tuleb pöörduda just nende poole lahenduste leidmiseks ning need muudatusettepanekud eh, tugevdavad pigem sellist lähenemist. nii et eh, vastaskõnelejate leidmine tegu selle nimel, et kõik oleks vastutavad õige asja eest ja ole võimalikult kaasavad, on kindlasti meie eesmärkide seas samuti ähm, soovime äh, tugevdada võimalust, et äh, meie nõudmisi äh, jälgitaks täpsemalt ning et kontroll ja sanktsioonid nende vastu, kelle, nagu Kuue seda ütles, kes võivad finantseerida terrorismi, oleme seda näinud viimaste aastate jooksul Eh, on teatud eh, topeltmäng, eh, nagu siin seda samuti öeldi, mis puudutab Marokot, siis on tegu formaalse küsimusega. loomulikult tuleb rõhutada sellele, mida ütlesime juba Tuneesia kohta ja oleks vaja loomulikult aidata kõiki neid, kes osalevad ja nagu te teate, Liibüa delegatsioon väärib kindlasti suuremat tähelepanu mis puudutab neid teemasid, mida teiegi veel mainisite, härra esimees, tuleksin sellise mõtte juurde tagasi. kui soovitakse meie seisukohti, põhimõtteid kaitsta kas Lääne-Sahara või Palestiina küsimustes, kas me toetame siis ÜRO lahendist või siis kuuekümne nagu seitsmenda aasta lepet ÜRO toetust, siis äh, ühed äh, äh, soovivad äh, toetada Iisraeli, teised nõuavad, et Iisrael koloniseerimise lõpetaks. peame üritama leidma kesktee, mis kaitseks parlamendi põhiseisukohti, seda ma igatahes toetan ja loomulikult tuleb üle vaadata muudatusettepanekud, mis loomulikult soovivad pigem ühte või teist seisukohta näidata, kuid see peaks aitama meil ikkagi ähm, ühisseisukoha leida. ärgem unustagem seda, et tegemist on ühe raportiga muude seas, keskendub väga keerulistele küsimustele. nagu te teate, raporti eesmärk on just globaalse strateegia väljatöötamine, nagu seda mainisid ka teised, keda ma siin tänan. ja me ei saa keskenduda julgeolekustrateegiale, see on äärmiselt oluline ei äh, ole oma äh, kohustustest vaja mööda vaadata, kuid peame olema mõõdukad ja mõtlema ka selle peale, mida varem on öeldud, äh, sest tekstid, dokumendid olid erinevad, muudatusettepanekud olid väga erinevad. ja ärgem unustagem, et et Euroopa Liit ei saa ka kahekümne viie lõigu vältel endale tuhka pähe raputada. me ei saa loomulikult öelda, et me oleme kõik väga hästi teinud, kas siis struktuuri äh, Araabia kevade struktuurilise jälgimise koha pealt või siis äh, mõningate teiste otsuste puhul peame olema mõistlikud, peame äh, leidma lahendused, mis äh, to-, pigem toovad meid kokku, mitte ei lõhesta. arvan, et on võimalik igatahes mõningate teie muredega edasi töötada kollektiivses raamistikus ja nagu te teate, olete te nende mõtete väljatöötamise juures algusest peale. korruptsiooniküsimus on äärmiselt tähtis ja sellele peab tähelepanu pöörama, samuti ka terrorismi finantseerimise eh, eh, küsimusele tuleb palju tähelepanu pöörata mõningate riikide poolt, selle osa, sellega olen täiesti nõus. nüüd eh, põhjuste puhul, kui me tahame tasakaalu leida, me ei saa lihtsalt keskenduda sellele, et sotsiaalsed raskused võivad äh, äh, edasi äh, levitada terrorismi, terrorismi põhjused on äärmiselt keerulised ja ei saa neid ühele põhjusele taandada. ja kindlasti tuleb mõelda inimõiguste peale ja arvesse võtta meie eelnevaid seisukohavõtte Eh, paljud fraktsioonid eh, väljendasid seda muret. igatahes kolmandas osas saame ümber sõnastada selle küsimuse ja eh, see peaks rohkem kaasama meie kollektiivseid muresid. härra Howitsil oli täiesti õigus, kui ta keskendus põgenike probleemile, see peab meile väga korda minema ja härra Predo mainis seda samuti, kui me vaatame keskpikas perspektiivis siis äh, seda äh, küsimust ei saa ainult äh, praegu hetkeolukorrast siis lähtudes arutada, vaid peame mõtlema ka tuleviku peale. me peame leidma täpsema sõnastuse, kuigi oleme edusamme teinud meie toetuse kohta meie välisasjade kõrge esindaja suhtes teatud küsimustes, eriti puudutab see teatud liikmesriike võiks äh, tekkida nii-öelda legitiimseid äh, kasutuid ebameeldivaid konkurentsisituatsioone ja äh, seda teatud fraktsioonides ka arutatakse, kuid a priori ma leian, et meie komisjon peaks toetama ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat, mis peaks toetama Euroopa tõsiseltvõetavast rahvusvahelisel tasandil. peame Eh, mõtlema, kuidas sõnastada seda lõiku, mis puudutab meie välisasjade kõrge esindaja nii-öelda välisministeeriumit eh, ja härra Howitt, veel üks teie mure. Te soovite karmimat sõnastust eh, ja seda mainis ka härra Breda, mis puudutab siis kollektiivset võitlust noorte Eh, lahkumise kohta Euroopast, et ühineda islamiriigiga ning räägib ja ühtlasi meie võimekusest eh, see, eh, mingisuguseid tegevusi selles piirkonnas läbi viia. loomulikult me toetame seda mõtet. peame kindlasti toetama globaalse strateegia väljatöötamist kultuurikonfliktide ärahoidmiseks ja kõik see, mis puudutab usulist dialoogi, kultuuridialoogi äh, Äh, seda tuleb äh, äh, tugevdada, samuti vähemuste õiguste kaitset, see on üks oluline osa meie argumentidest. ning välja jättes mõningad punktid, mille osas tuleb tasakaal leida, sõnastuse osas, näiteks selles, mis puudutab Süüriat või Iraani tuumaküsimust, olen ma siiski üsnagi täis lootust, et suudame kokkuleppeni jõudma, jõuda ning äh, saame välja töötada ettepaneku, mis äh, leiaks parlamendi enamuse toetuse, äh, sest meie välispoliitika oleks hea, kui seda võetaks rohkem kuulda, oleks kahetsusväärne, kui parlament oleks nii olulistes küsimustes lõhestatud. suur tänu teile, sooviksin kasutada juhust, et siin tervitada Maroko parlamendi liikmeid sooviksin teid tänada selle eest, et te tähelepanelikult seda raportit äh, kuul- äh, äh, ja loodetavasti meie tänane arutelu osutub teile huvitaks, huvitavaks. hääletame seda raportit üheteistkümnendal juunil enne seda, kui täiskogule läheme ning sellega on meie koosolek lõppenud, kohtume siin taas kahekümne kuuendal mail.